võetakse need vastu. ma annaksin teile teada, et homme kirjutavad eesistujamaa äh, esindaja ja äh, mina ise vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend neli alla kolmele õigusaktile ja nende õigusaktide pealkirjad on